me keskendume selle informatsiooni ründe äh, intensiivsusele ning ohutasest, tasemest rääkides ma ütlesin, et me töötame ka koostöös NATO-ga nendes küsimustes ning vaatame manipuleerimise intensiivsust ja eesmärke. nii et meie vastus peab olema ka koordineeritud ja hästi sihitud. austatud parlamendiliikmed, ma arvan, et me teame seda, et digitaalne siire ja revolutsioon, internet ja sotsiaalne meedia on ju ühest küljest äh, fantastiline äh, elu, inimeste elu paremaks muutmisel, aga me peame teisest küljest nägema ka riske. ja kui ma vaatan, mida te saaksite teha oma Äh, elutoast. Te saate nii äh, anda humanitaarabi kui ka te saate algatada etnilist puhastust, äh, nii nagu rohingadega juhtus. me näeme, et see võib olla ka revolutsioonide algeks, näiteks Maidani Ukrainas. see algas sotsiaalmeedias nii et äh, need küsimused ei ole mustvalged, me peame häid asju toetama, aga peame ka riskidega tegelema. ja nüüd lühidalt äh, vastan mõningatele teie kommentaaridele äh, väheste rahaliste vahendite osas, me oleme juba Stratkomi ja professionaalsete üksuste rahastamist suurendanud, need üksused tegelevad väärinformatsiooni levitamise vastu, me peame tegema paremini analüütilist tööd, toetama teadus- ja arendustegevust ja harimist äh, ning koolitust tõhustama. meil on midagi väga väärtuslikku, me oleme alustanud koostööd Euroopa Liidu institutsioonide, liikmesriikide, platvormide, vabakonna ning ka äh, teadlastega, sellepärast et te ütlesite, et meil on vaja äh, tuvastamise ja analüüsimise jaoks äh, rohkem äh, tehnoloogilisi vahendeid, me peame paremini kaitsma oma valimisi ja väga tõsiselt võtma seda äh, nõudmist, et äh, isikuandmete üldmäärust kaitstaks ja rakendataks, me peame inimeste andmeid kaitsma niimoodi, et Cambridge Analytica oleks jõuetu. me peame rohkem tegema ära läbipaistvuse jaoks ka poliitiliste kampaaniate rahastamise läbipaistvuse jaoks. meil on kohustus tagada, et meie liikmesriikides ja Euroopa Liidus tervikuna ei tohiks olla enam juhtumeid, et äh, valimised äh, on viimased vabad valimised. kunagi ei tea, kuidas asjad on, aga meil on kohustus tagada, et õiglased ja vabad valimised leiaksid aset ka tulevikus. me ei pea olema valimiste, äh, meil ei peaks olema valimiste võitjaid, sellepärast et valetajatel on äh, suurem äh, eduvõimalus. räpaste raha ja räpaste meetodite kasutamisel ei ole seal kohta. ja selle kallal peame töötama. mul on veel paljudki öelda, aga aeg on juba otsas, suur aitäh teile tähelepanu eest, ootan koostööd ja suur aitäh teile toetuse eest ka uuele volinike kolleegiumile aitäh teile, proua volinik ja nüüd nõukogu nimel saab sõna minister Tupurainen, palun. austatud juhataja, austatud parlamendiliikmed, suur aitäh teile võimaluse eest osaleda sellel debatil, mis on väga akuutne teema. ja ka üks prioriteetne valdkond meie eesistumise jaoks tõepoolest, meie kohustus on väsimatult kaitsta oma demokraatiat ja valimisi välismõju eest, pidades silmas äh, meediavabadust, kogunemisvabadust äh, ja sõnavabadust. paljud teie hulgast on viidanud sellele, et äh, Vene mõju on rakendatud ja me saame sellest murest aru. pahaloomulisi tege-, tegutsejaid peatamine peatamine on ka üldasjade nõukogu järeldustes kirjas käesoleva aasta veebruarist. horisontaalselt töö jätkub sektoriüleselt ja piiriüleselt üksteiselt õppides äh, infovahetuse ja parimate praktikate vahetuse raames. edusamme on tehtud, aga me peame olema valvsad. ootame Euroopa demokraatia tegevuskava mm, esitlust uue komisjoni poolt ning ootame koostööd koos teiega ja teiega, asepresident eh, proua eh, Jorova, et need algatused saaksid jätkuda, mis on ette pandud. suur aitäh teile, juhataja! aitäh ja sellega on meie arutelu lõppenud. ja nüüd eh, jõuame teise, järgmise päevakorrapunktini, mis on komisjoni asepresidendi ja välisasjade kõrge esindaja avaldus, mis puudutab arenguid meie idapoolses naabruses. ja ütlesin, ütlen tere tulemast äh, komisjoni asepresidendile proua Mogherinile. ja kuna tegemist on ilmselt viimase äh, ajaga äh, või viimase võimalusega, kus mina juhatan siin ja teie olete komisjoni esindamas, tahaksin tänada teid selle aja eest, mis te olete äh, hoolimata oma üleilmsetest ülesannetest meie kojas veetnud äh, ja olete väga heades suhetes olnud ka Euroopa Parlamendiga. suur aitäh selle töö eest äh, ja selle eest, et olete olnud meie kojas esindatud. Teil on sõna. suur tänu, juhataja. suur tänu ka nende väga heade sõnade eest. jah, see oli vist kolm, on kolmas või neljas kord, kui ma siin juba hüvasti jätan siin saalis. tegin ka seda Brüsselis. ma kinnitan teile, et tänase õhtu arutelusid ja homseid kiireloomulisi küsimusi kavatsen ma ka koos teiega käsitleda, nii et olen teiega kuni viimase hetkeni. et sellega näitan üles Eh, oma pühendumust ja tunnustust sellele tööle, mida te siin parlamendis teete välispoliitika vallas. ja ma tahan teid tänada ka võimaluse eest osaleda siin arutelus ja vaadata tagasi eh, viiele aastale tööle, mida me oleme teinud oma idapartneritega. mulle meenub hästi, kui ma tulin aastal kaks tuhat neliteist ametisse, oli see kõige aktuaalsem aspekt meie välis- ja julgeolekupoliitikas. ja nüüd võin uhkelt öelda, et me oleme Euroopa Liidus lähemale jõudnud kõigile meie kuuele idapartnerile, seda küll erinevalt ja meil on õnnestunud selle partnerlussuhte kaudu nende kuuega äh, asju edasi viia, ehkki väljakutsed jäävad ja ma tahan nüüd lühidalt rääkida positiivsest, aga siis räägin ka puudujääkidest, mis veel vajavad meie koostööd. see positiivne tee, mis meie jalge all on olnud. me oleme alati koonanud, koondanud tähelepanu oma suurele ühishuvile, mis Euroopa Liidul ja idapartneritel on, nimelt meie rahvad. Euroopa rahvad, ükskõik, kas nad siis elavad Euroopa Liidu piires või väljaspool need kakskümmend tulemust, mida me idapartnerluse raames rakendame, koondavad tähelepanu nendele teemadele, mis on kõige rohkem südamel meie rahval. haridus, julgeolek, töökohad, kodanikuühiskond, sõltumatu meedia. Need on teemad, mis on meie kodanikele kõige tähtsamad ja meil on auahned Gruusia, Ukraina ja Moldovaga vabakaubanduslepingud ja assotsieerimislepingud need kodanikud saavad nüüd ilma viisata tulla meile, kui nad tulevad äri tegema turismi eesmärkidel või perede taasühinemiseks. samas me peame rohkem ära tegema õigusriigi, kohtusüsteemi ja korruptsiooni vastu võitlemise valdkondades. me tähistasime idapartnerluse kümmet aastapäeva koos partneritega e, käesoleval aastal ja käivitasime suure konsulteerimise protsessi selle suhte tuleviku üle. kakssada panust mitte ainult kodanikuühiskonnalt ja valitsusringkondadel, aga ka teadlastel, Euroopa Parlamendi saadikutel, teistelt igasugustelt sidusrühmadelt on laekunud ja aitäh selle eest. ja ma saan nüüd teile oma ja oma järglasele jätta kõik need ideed, saavutused, aga ka taotlused ja unistused. see on tugev alus järgmisele tippkohtumisele meie idapartneritega iga äh, riik nendest kuuest äh, omab erinevaid taotlusi, pürgimusi ja olukordki on erinev ja ma võtan lühidalt läbi. Ukraina on tõesti enneolematute väljakutsetes olnud. Venemaa rikkus Ukraani, Ukraina territoriaalset puutumatust. pärast aastat kaks tuhat neliteist meil on kõige suurem äh, pakett kokku pandud Ukraina jaoks Euroopa Liidu ajaloos. me oleme investeerinud Ukrainasse rohkem kui ühtegi teise riiki maailmas ja mitte ükski teine partner ei ole nii palju investeerinud Euroopas kui meie. ja tulemuseks on mõned käegakatsutavad tähtsad tulemused. Ukraina täna on tugevam ja vastupanuvõimelisem, kui ta varem oli. uus valitsus on võtnud julge lähenemisviisi, viib läbi reforme ja rahvas äh, ootab, et tõesti õigusriik võimutseks ja võidaks äh, korruptsiooni vastu viimaste kuude positiivsed arengud on olnud ka julgeoleku vallas. tänu Ukraina konstruktiivsele lähenemisviisile Normandia tippkohtumine üheksandal detsembril on nüüd võimalus nende teemadega tegeleda edasi. meie prioriteedid on samad, mis meie sõpradel idapartnerlusriikides, julgeolek, töökohad, head valitsemistavad, institutsioonid, keda saab usaldada, kellele saab tugineda. ja Moldova puhul on samamoodi me oleme struktuurilisi reforme, korruptsioonivastast võitlust seal tugevdanud, eh, valimisraamistikku aidanud tugevdada. Moldoval on nüüd uus valitsus ja on vaja edasi reforme läbi viia, nagu alati Euroopa Liit on valmis reforme toetama igal viisil. ja nagu alati, meie toetus on tingimuslik. meie toetus eh, endiselt koondab tähelepanu reformidele võitluses korruptsiooni vastu ja oma huvide vastu ja tähtis on riiklikud institutsioonid säilitavad ja samas ka rajavad mm, autonoomiat ega ole üle politiseeritud. armenia considers the agreement with the european union as a true blueprint for reforms and we are proud of that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 but also the societies of our six eastern partners. thank you. suur tänu nüüd saab sõna härra mcallister välispoliitika komisjoni esimees härra juhataja, lugupeetud asepresident, välispoliitika kõrge esindaja, kallid kolleegid. jah, me just kuulsime välispoliitika kõrgelt esindajalt, et idapartnerlus on väga tähtis instrument ja varasemate autoritaarsete sotsialistlike süsteemide ümberkujundamine demokraatlikeks õigusriikideks nõuab suurt jõupingutusi ja on kolm eesmärki, mis idapartnerlustegevust peaksid meil saatma. esiteks, Euroopa Liit peab poliitilist ja majandust integratsiooni idanaabritega nägema kui strateegilist prioriteeti järgmistel aastakümnetel ja eriti puudutab see Ukrainat, Gruusiat ja Moldovat, kellega meil on juba ehm, süvendatud ehm, lepe see integratsiooniprotsess nõuab, et Euroopa Liidul oleks selge ja järjekindel strateegia ja et tugevalt toetataks neid riike ja teiselt poolt meie partnerid eh, peavad tõesti kõvasti vaeva nägema. Eh, me oleme ikka jälle öelnud siin kojas, et põhimõtteliselt kehtib rohkem rohkema vastu põhimõte, aga ei tohi olla kahtlust ka selles, et vähema eest saab vastuseks vähem ja kõrge esindaja just äsja rääkis meile, et me peame stimuleerima reformide protsessi ja õigusriigi põhimõtete järgimist, sõltumatut kohtusüsteemi ja võitlust korruptsiooni vastu. kolmandaks, idanaabruse dünaamika seisukohast on tähtis, et Euroopa Liit äh, ka äh, kvalitatiivselt erinevat lähenemisviisi nendele riikidele rakendaks Andreus Kubilius, kes istub siin ja õige pea võtab sõna. Äh, jah, tema käivitas äh, ka strateegia arutelu aastaks kaks tuhat kolmkümmend nende kolme riigiga, Moldova, Gruusia ja Ukrainaga. jah, kõik see seondub ka sellega, et see, mis toimub nendes riikides, saavad ka vene rahvale anda lootuse paremateks aegadeks ja muutusteks. ja me peame tegema nüüd tihedat koostööd ametisse astunud äh, uue Euroopa Komisjoniga ning järgmise aasta tippkohtumiseks idanaabritega valmistuma ja kallis Federica väliskomisjoni nimel tahan öelda, et sinu komisjon siin parlamendis pälvib meie sügavad tänusõnad. jah, igal täiskogul siin Strasbourgis istud sa seal sellel toolil ja me arutame sinuga välispoliitikat ja kõik fraktsioonid tänavad sind minu kaudu südames selle töö eest, mida sa oled teinud viimasel viiel aastal, see on olnud suurepärane ja meil Rahvaparteil ja ka sotsiaaldemokraatidel on teiega olnud alati suurepärane koostöö ja ma loodan, et me kohtume jälle kuskil mujal varsti. suur tänu. sinise kaardi küsimusi ma esitada ei luba teile, sellepärast et te saate õige pea kohe sõna, olete mul siin kõnelejate nimekirjas ja annan hoopis sõna proua Kati Piirile. suur tänu. kallid kolleegid, tänane arutelu on idanaabruse üle ja ma tahaks rääkida kahest riigist, Gruusiast ja Aserbaidžaanist ja ma alutaks hiljutistest arengutest, mis mind Gruusias mulle muret teevad. Tbilisis käivad praegu meeleavaldused, kuna valitsus ei täitnud oma kohustusi muuta valimiskoodeksit aastal kaks tuhat kakskümmend proportsionaalsemaks. see lubadus anti valijatele Gruusias ja me nüüd ootame, et kõik osapooled täidavad selle lubaduse Gruusia jah, on väga palju edasi liikunud viimastel aastatel demokraatia teel, aga praegune poliitiline kriis võib tekitada selles riigis suure poliitilise ebastabiilsuse ja Gruusia ei saa seda endale lihtsalt lubada ja me eeldame, et kõik poliitilised erakonnad peavad dialoogi selle üle, kuidas patiseisust välja tulla. nüüd Aserbaidžaan. jah, nemad on väga kaugel Gruusia demokraatia tasandist Alijevi dünastial on kohutav minevik inimõiguste vallas. möödunud kuul võimud ajasid vägivallaga laiali rahumeelse meeleavalduse, mille korraldasid opositsiooniparteid ja osaliselt peeti kinni, neid peksti ja samuti Euroopa Liidu eh, diplomaatide vestluste salaja pealtkuulamine. sellepärast ei saa meie diplomaadid rääkida kodanikuühiskonna esindajatega eraviisiliselt. me näeme paraku, et meie halvemad kartused on teoks saanud. sotsiaaldemokraatide nimel ma tahan teid tänada, kõrge esindaja, viimase viie aasta eest. meil on alati olnud hea meel näha teid, kuidas te püstipäi olete esindatud meie välisteenistust ja soovime teile ka paremat tulevikuks. aitäh, kolleeg Austrevitšus, palun. suur aitäh, lugupeetud president, kõrge esindaja algusest peale on meil ALDE ja Renew äh, fraktsiooniga olnud teil väga hea koostöö ning ootan äh, põnevusega sellest, mis te tulevikus teete. ma ei tea, mis teie ametikohaks saab olema, aga olen veendunud, et meie teed koht, aga siiani, kui meie teed on kohtunud, on meie koostöö alati olnud hea. idapartnerluse algatus on võimaldanud äh, meile Euroopal ähm, luua partnerluse ja julgeolekuala äh, meie välispiiridel. meie partnerite jaoks on tegemist võimalusega saavutada jõukus ja stabiilsus ja seda läbi Euroopa standardite. me oleme õppinud väga palju viimase kümne aasta jooksul, muuhulgas ka seda, et programmide elluviimine ilma nende kohandamiseta reaalsusele äh, ning ilma, et arvestatakse vastava riigi vajaduste ja ootustega, ei tööta. järgmise kümne aasta jooksul idapartnerluse raames peame olema ambitsioonikamad. selle asemel, et välja mõtelda projekte, peame kutsuma partnerid liituma nendega, mida me Euroopa Liidus juba ellu viime meie idapartneritel peab olema võimalus osaleda tegelikes partnerlustes. seega peab neil olema võimalus olla kaasatud meie algatusse kliima, digitaliseerimise, tehisintellekti, ühenduste, energia, sotsiaalse eh, kaasatuse programmide prioriteetide osas on ilmselge, et need, kes rohkem pingutavad ning saavutavad häid tulemusi eh, reformide elluviimisel, neil peaks olema võimalik eh, süvendada oma äh, Ähm, ambitsioone Euroopa teel. meil on mitmeid äh, riike, mis osalevad meie ühisturil. Ukraina töötajad juba osalevad Leedus, Poolas ja mujalgi majandustegevuses. seega väärivad et nad seda, et nende töötajate õigusi, õigused oleksid ka tagatud. head kolleegid, me peame toonitama veel kord, et demokraatlikud kriteeriumid ning äh, eriti just inimõigustest kinnipidamine ja õigusriik peavad olema meie prioriteediks ja lugupeetud äh, president. Äh, ka mina tahaksin avaldada muret olukorra üle Gruusias, nagu ka Kati Piiri äh, Tbilisis toimuvale tuleb reageerida. aitäh, kolleeg, järgnevalt kaheks minutiks, äh, kaheksa pooleks minutiks, vabandust, proua von Krahmann Traubaadel, palun. suur aitäh, head kolleegid Äh, kui me vaatame idanaabrust, siis paljud näevad seda mustvalgena, kas see tegevus toetab tegelikult Venemaa tegevust selles piirkonnas või kas nemad on läänemaailma vastu. Need on valed küsimused, nende riikide liidrid ei pea meisse uskuma, nad peavad uskuma omaenda riikide tulevikku, Moldova, Gruusia, Ukraina. Nad kõik on praegu kriitilises murdepunktis kõikjal seal me oleme näinud ambitsioonikaid reformide käigustamise erinevatel põhjustel, aga täna ei ole kindel, kas need reformid jätkuvad või lõpeb see kõik demokraatia langusega. küsimus ei ole selles, kas äh, poliitikud suudavad ilusaid pressiavaldusi teha lääne väärtuste kohta, ma olen veendunud, et nad suudavad seda. küsimus on selles, kas nad suudavad läbi viia reforme ja saada ka ühiskonna toetuse taha nemad ootavad meilt toetust. eriti võttes arvesse, et teised naabrid töötavad nende riikide edukuse vastu. Nende naaberriikide majanduslik edu oleks suureks väljakutseks. Gruusia, Moldova, Ukraina ühiskonnad soovivad, et me aitaksime eh, neil ühiskondi muuta. aga see muidugi tähendab ka ohvreid ma tean, mida mina neis riikides tahaksin näha, ma ei toeta ainuüksi reforme, sellepärast et Äh, need oleksid meie geopoliitilistes huvides, nagu Mogherini ütles, vaid äh, sellepärast, et see teenib äh, Saksa tööstuse huve, vaid ma toetan reforme sellepärast, et suur enamus inimestest neis riikides soovivad demokraatlikku ning jõuga, jõukat ühiskonda näha. meil on vaja majandust, mis töötaks inimeste heaks, mitte oligarhide heaks riiki, mis teeniks rahvast, mitte poliitikute endi isiklikke huve. meil on vaja Äh, sisukat muutust, selleks on vaja pühendunud valitsust. tugev valitsus aga ei tähenda seda, et kontrolli ei peaks olema täitevvõimu üle. murettekitav on näha selliseid tendentse Ukrainas ja Gruusias ja seda siin ka juba mainiti, ometigi valitsused on surve all, aga nad ei tohi mingil juhul kriitika äh, tuult alla suruda. meie kriitika ei puuduta seda, et keegi on äh, pro-Kreml või pro-Brüssel, vaid kriitika seisneb selles, et kas äh, institutsioonid toimivad või mitte. Putini huvides võib olla küll poliitikuid võimule panna, et survet avaldada, aga see ei ole meie moodi käitumine. meie tahame, et institutsioonid toimiksid hästi ilma Putinita, ilma oligarhideta, isegi ilma meieta, aitäh. suur tänu. kolleeg Simniok, palun. aitäh teile, juhataja, daamid ja härrad. Euroopa Liit Äh, läheb jälle väga sinisilmselt äh, projektidele, äh, seekord siis ida laienemise osas. vaatame korraks Ukrainat. Ukrainas on juba aastaid tegelikult olnud väga suur tähelepanu, eriti just, mis puudutab konflikti Venemaaga. alates kaks tuhat neliteist aastat sest neliteist miljardit eurot äh, anti Ukrainale erinevat abi äh, erinevates vormides. siia kuulub äh, ka reformide toetus, ka kohtusüsteemi reform ja selle kohtusüsteemi Euroopa standardile viimine. sinna hulka puudutab on ka arvatud lastealane seadusandlus laste röövide kohta kui on kahtlustus äh, lapse röövimises, äh, siis äh, on vajalik laps saata tagasi ametivõimude poolt sellesse riiki, kust laps rööviti. Ukraina on alla kirjutanud erinevatele lepetele, aga korruptsioon suureneb ning kolmkümmend kolm lapseröövi Saksamaalt Ukrainasse toimus mõned aastad tagasi toonane justiitsminister Ukrainas eh, andis intervjuu ja ühtegi last eh, Saksamaale tagasi ei saadetud, hoolimata sellest, et eh, Ukraina kohus niimoodi otsustab. ma tahaksin, et Haagi lapseröövialane seadusandlus peaks ratifitseeritama lõpuks ja seda rakendama ning Euroopa Liit ei tohiks toetada mitte mingil juhul Ukrainat, kui seda kokkulepet ei täideta ning lapsi koduriikidesse tagasi ei saadeta, aitäh järgnevalt kolleeg Fatiga, palun. suur aitäh, lugupeetud kõrge esindaja, suur aitäh viimase viie aasta eest koostöö eest. mina toetan idapartnerluse riike ja seda igati üheselt. sellest ajast peale, kui solidaarnost istutasin välisküsimustega ma näen, et ka kahes küsimuses on stabiilsus saavutatud. ilmselgelt on ühiskonnad selge lääne visiooniga ja nad soovivad meiega jääda ja teiseks Venemaa soov neid endile allutada ja destabiliseerida. seda hoolimata meie jõupingutustest ja endiselt on väga palju keerukaid küsimusi, äh, millega tuleb tegeleda. väga palju on positiivset dünaamikat, me oleme ka edu saavutanud, jah, aga on ka mõningaid murettekitavaid punkte. Ukraina on endiselt okupeeritud, äh, meresadamad blokeeritud Aasovi meresadamad ning endiselt on äh, Ukraina kodanikke Vene vanglates äh, Ukraina idaosas. Gruusias on tegemist samuti tõsiste muredega. minule valmistab suurt muret just äh, see, kuidas hiljutised arengud on aset leidnud, need sellised poliitilised tendentsid on väga ohtlikud ja me peame vastulööki andma. ma tänan, nüüd saab sõna härra Helmut Scholz. suur tänu, äh, juhataja, kõrge esindaja, meie idanaabrid on oma demokraatia püüdlustes endiselt suurte väljakutsete eest, kliimamuutused, samuti ressursside kasutamine, töökohad ja konfliktidest jagusaamine, mis pärinevad minevikust, need on lihtsalt mõned, aga on vaja ka ühiskonna demokratiseerimisega tegeleda ja sellepärast meie naabruspoliitika peab koos nende riikide rahvaga äh, toetama neid edasi selles protsessis. see tähendab rohkem õigusriiki, sõltumatu kohtusüsteem, kodanikuühiskonna kaasamine, äh, ja võitlus korruptsiooni vastu, stabiilsed demokraatlikud institutsioonid, poliitilise dialoogi ja usaldust loovate meetmete toetamine, läbipaistvus, sõltumatu meedia, konfliktide rahumeelne lahendamine ning rahu, julgeoleku ja stabiilsuse suurendamine, aga praegused arengud on murettekitavad. konkreetsed näited, Moldova. Maia Sandu valimine oli lootuskiireks kui Sandu tegi seadusmuudatuse ettepaneku, mis võimaldanuks tal otse pakkuda välja kandidaate peaprokuröri ametikohale, nõudsid sotsialistid ja demokraadid kohe usaldamatuse hääletust ja valitsus kaotas selle napilt. Sandu valitsus näitab, et ta kujutab endast tõelist ohtu vana eliidi kleptokraatlikule süsteemile ja nüüd näikse Moldovasse naasvat vana hämara tegevuspraktikat mis olid omased varasematele valitsustele ja jälle on võimul äh, oligarh ja opositsiooniaktiviste nagu Anna Ursatšit ja Grigori Petrenkot jälitatakse kriminaalkorras. ma nõuan, et me üheskoos mõtleksime selle üle järele, kuidas ikkagi sõltumatu kohtusüsteem tagada oma naabrite juures. kolleeg äh, aitäh, härra kolleeg ja järgnevalt saab sõna härra Kubilius, palun. Well, <clears throat> Mr Chairman. lugupeetud president, kõrge esindaja, Euronesi, neist uue aseesimehena ma tahaksin tänada asepresidenti kõige eest, mis idapartnerluse osas ta on ära teinud me võitleme Euroopa integratsiooni võimaluse eest Ukrainas, Gruusias, Moldovas, aga me ei saa rohkem võidelda nende eest, kui nende riikide endi liidrid. täna me räägime peaasjalikult Gruusiast, mitte Moldovast, kus uus peaminister otsustas esimese külaskäigu teha just Moskvasse. Gruusia toimuv tekitab suurt muret demokraatia olukorra üle riigis üldse. on ilmselge, et demo-, ilma demokraatiat integratsiooni ei ole. Te teate, et Gruusias otsustati teatud lubadusi mitte ellu viia, mis kodanikele anti ja ka opositsioonile selleks, et toetataks proportsionaalset valimissüsteemi. see lubadus anti selleks, et vastata eelmistele protestilainetele. nüüd Gruusia rahvas näeb, et demokraatia on kaduma läinud. võimul olev erakond otsustas lubadust mitte täita võib-olla sellepärast, et nad kartsid, et seejärel proportsionaalsetel valimistel järgmine aasta kaotatakse. mida sellest järeldada? võib-olla tähendab see seda, et võimul olev erakond plaanib kasutada ära vanu trikke selleks, et võita valimised see on põhjuseks, miks tänane arutelu on suurepäraseks võimaluseks, et kutsuda üles Gruusia liidreid ja võimul oleva erakonna liidreid äh, alustama äh, dialoogi opositsiooniga. teiseks on vaja, et opositsioon ja võimulolijad lepiksid kokku valimissüsteemi reformi, sellepärast et vana süsteemi rahvas enam ei usalda äh, nii-öelda Saksa süsteem võiks olla sellise kokkuleppe aluseks, sellepärast et see ei nõuaks tegelikult Gruusia põhiseaduse muutmist ning Euroopa Parlament peaks kutsuma üles erakondi Gruusias ellu viima soovitusi äh, valimiskampaania läbiviimist tuleb ka parandada, et mõju avaldamist vähendada. me peame olema toetavad ja kriitilised. aitäh, järgnevalt palun härra Pitsula. suur aitäh, lugupeetud kõrge esindaja, ma tahaksin tänada teid viis aastat kestnud hea koostöö eest. soovin teile kõike paremat edasises töös. kui me alustasime Euroopa partnerlusega, siis Euroopa Liit soovis luua tihedamaid sidemeid naabritega, kus tal on omad huvid eh, näiteks energia vallas. samuti taheti põhjalik, eh, sügavaid eh, kaubandussuhteid ja seeläbi oma mõju suurendada. me näeme, kuidas äh, arengud neis riikides on meie plaane mõjutanud. kahjuks Gruusias äh, on tekkinud äh, väga ebastabiilne olukord Valgevenes valimised ei täida rahvusvahelisi standardeid, Moldovas koalitsioon on ära lagunenud, Armeenias asjad tunduvad olevat stabiilsed, välja arvatud see, et Aserbaidžaaniga on püsiv konflikt. ma sooviksin veel mainida meie suhteid Aserbaidžaaniga. liidrid on avalikult sõna võtnud Euroopa Liidu vastu, geopoliitilised väljakutsed ning tingimused neis riikides nõuavad Euroopa Liidu poolsed selgepiirilisemat käitumist ning varsti aset leidev tippkohtumine on selleks suurepärane võimalus. ma kutsun üles meie geopoliitiliste ambitsioonide tugevdamisele. suur tänu, Urmas Paet, palun suur aitäh, head kolleegid, esmalt ma tahaksin tänada ka Federica Mogherinit väga hea koostöö eest, mis meil on olnud. idapartnerlus peab jääma Euroopa Liidu tegevuskavas kõrgele kohale. Euroopa Liidu huvides on omada turvalist stabiilset naabrust. muidugi peame endiselt julgustama idapartnerlusriike edasi liikuma reformidega ja me peame aitama neid sellel teel aga mis on kõige rohkem abiks äh, progressile neis riikides või vabandust, mis kõige rohkem takistab progressi, on see, et Venemaa soovib oma äh, huvisfääri laiendada. viis kuuest äh, omavad praegu konflikte oma territooriumil. see takistab neil riikidel edasi liikumast. uus Euroopa Komisjon peaks üheks prioriteediks tegema lahenduse leidmise neile külmutatud või mitte nii külmunud konfliktidele. nii et idapartnerluse riigid saaksid eh, oma energia koondada arengule ning reformide läbiviimisele. Euroopa Liidu jaoks on esmatähtis toetada idapartnerlusriikide territoriaalset terviklikkust, samuti peame tagama äh, nende rahastamine uues mitmestes finantsraamistiku raames. selleks, et reforme läbi viia, on vaja ka kõrgetasemelist regulaarset dialoogi ning meil on vaja konkreetsemaid eesmärke pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja lõpetuseks eritähelepanu tuleb endiselt pöörata Gruusiale, Ukrainale ja Moldovale kes on näidanud selget soovi liikuda lähemale Euroopa Liidule. suur aitäh teile suur tänu ka distsiplineerituse eest, nüüd Audi Autala, Heidi Autala, asepresident, palun. Uh, suur aitäh ka mina tahaksin tänada kõrget esindajat selle eest, et ta nii aktiivselt on koostööd teinud Euroopa Parlamendiga. ma näen, et te üha enam olete hinnanud eh, koostööd parlamendiga idapartnerluse raames. ma usun, et me oleme suutnud päris palju saavutada nende viie aasta jooksul. kolleegid on tõesti olnud väga koostööaltid ja koostöös oleme me üha sügavamale laskunud erinevates poliitikavaldkondades. aga samas teame, et rohkem on vaja ära teha just justiitsküsimustes ja õigusriigi osas. siin ma saan teiega ainult nõustuda, sellepärast et me ei tohiks lihtsalt äh, silmi sulgeda selle ees, mis praegu toimub. kolleegid mainisid hiljutisi arenguid Gruusias ja Moldovas. Need on suureti ting-, suuresti tingitud äh, institutsioonide ebastabiilsusest. me oleme üritanud toetada institutsioonide ülesehitamist, aga Moldova puhul näiteks me näeme, et vana režiimi haare on väga tugev ja küsimus on nüüd selles, et vana võim üritab oma huve kaitsta. kui me suudame seal midagi enamat ära teha neis valdkondades oma naaberriikides, siis eh, tõesti oleks mõtet võib-olla justiits- ja õigusriigi küsimustes jõupingutusi mitmekordistada. välja tuli ka rahvusvaheline raport demokraatia kohta ning seal oli öeldud, et ainus riik, kus demokraatia on paranenud viimase aasta jooksul, viimase aasta jooksul, on Armeenia tegelikult ja ma väga hea meelega näen tõesti, et arengud on õiges suunas liikunud Armeenias küll aga peame kindlasti veel rohkem investeerima korruptsioonivastasesse võitlusesse, hea valitsemistava edendamisse ning samuti toetama naaberriikide vastupanuvõimet äh, valeinfole ning propagandale. suur aitäh teile! Teile on sinise kaardi küsimus härra Tšimjukilt, kas te olete valmis vastama? mul on küsimus mõlemale eelkõnelejatele, aga üks juba lahkus. see projekt, Euroopa Liidu laiendamine, on puht eliidi projekt ja elanikkonna hulgas ei ole enamust selle toetuseks. puhtalt Saksamaal küsitluste kohaselt eh, eh, nelikümmend kuus protsenti ütlesid, et ei taheta laienemist, aga seda seisukohta ignoreeritakse, rahvas olla rumal. kas meie oleme tõesti neist targem? Eh, eh, lugupeetud president, me ei räägi eh, täna õhtul laienemisest, vaid sellest, et tuleb luua demokraatlikum ja stabiilsem naabrus piirkond Euroopa Liidu lähedale. nagu kõrge esindaja selgitas, on selle eesmärgiks just inimestele kasu toomine. konkreetseks tulemuseks näiteks sellest koostööst on Moldova ja Gruusia ja Ukraina kodanikele viisavabadus. nii et tegemist ei ole eliiti projektiga. suur tänu, härra kolleeg, te teate väga täpselt, pean ütlema, ütleb juhataja, et iga laienemine tähendab, et ühehäälsust tuleb järgida ja iga laienemine järgib ka tegelikult väga selgelt menetlust, mis on kohustusega seotud ja mitte keegi äh, arbitraarselt ei saa siin midagi teha, vaid reeglitest tuleb mõlemapoolselt kinni pidada. nüüd saab järgnevalt sõna proua Mariani, härra Mariani parandab juhataja suur aitäh! iga riik omab oma piire, oma ajalugu ja kõik need riigid on endised Nõukogude Liidu vabariigid, mis olid kommunismi haardes ja peale Moldova on neil kõigil ühispiir ka Venemaaga. Euroopa poliitika peaks arvestama selle reaalsusega ja mitte kogu aeg äh, nõudma, et need riigid pööraksid täielikult selja oma minevikule ja oma ajaloole. Euroopa ja Venemaa. meie, meil on võimalik äh, teha neist riikidest sild Venemaa ning Euroopa vahel, nii et äh, nemad äh, aitaksid meie kahe ploki vahel arutelusid pidada. nüüd, kui me nõuame neil kogu aeg ühe või teise vahel valimist, see tähendab seda, et meid ootab ees katastroof, võib-olla unustame liiga kiirelt, et pärast assotsiatsioonilepingut, millega palusime, et Ukraina oma ajaloole selja pööraks hakkas just Ukrainias äh, pihta sõda, sellele järgnes kaos. ma arvan, et äh, see peaks äh, meid üles kutsuma natukene alandlikkust üles näitama selles piirkonnas ning me peaksime edasi liikuma nende riikide endi rütmis. palun, härra Zambatski. suur aitäh. lugupeetud kõrge esindaja tahaksin teile tunnustust avaldada. Teil olid siin rasked ajad, aga koostöö oli meil alati suurepärane. nüüd idapartnerluse kohta, see on väga oluline, eriti just osade jaoks meist. aga selleks, et see koostöö oleks edukas, peame me tähelepanu pöörama tulemustele kui me räägime sellistest riikidest nagu Gruusia, Aserbaidžaan, siis äh, teatud projekte tuleks seal läbi viia Euroopa Liidu abil, nagu taristuprojektid, taristu loomine. sellest oleks äh, abi sadamate väljaarendamisel, see aitaks neil riikidele meile läheneda. Need äh, projektid pakuvad ka tegelikke tulemusi, vaid ja ei jääks ainult tühjadeks sõnadeks. eelmise ametiaja jooksul Äh, tegime me palju sõnu, sellest aga abi ei ole, tuleb keskenduda käegakatsutavatele tulemustele. suur tänu, härra Sikorski, kaheks minutiks, palun. lugupeetud äh, saadikud, kaks tuhat kaheksa, kui Poola ja Rootsi tegid ettepaneku idapartnerlusprogrammi kohta, siis lähtusime kahest protsessist äh, Lääne, vabandust, Vahemere Liidu projektist selleks, et stabiliseerida seda piirkonda ning reformigrupist, mis aitab siis riikidel ennast ette valmistada võimalikuks liitumiseks. ma tahaksin ütelda kõrgele esindajale, et meil ei olnud mingit soovi midagi Venemaa vastu teha, ei, vanema, Venemaa ise otsustas, et äh, vabakaubandus ja demokraatia on talle ohuks Euroopa Liit kutsus Venemaad vaatlejana osalema idapartnerlusriikide rühmas. siiani oleme me üle kümne miljardi erinevatele projektidele äh, kulutanud, meil on äh, viisavabadus kolmega, kaheksakümmend tuhat noort on Erasmus pluss programmidest äh, kasu saanud, aga kõikides neis riikides on üks asi, äh, millest me ei ole üle saanud. see on see, et nende majandused, meie äh, majanduste struktuurid ei ole konkurentsivõimelised. me peame ma tahaksin tänada kõrget esindajat kõige selle eest, mis ta on teinud nende projektide raames. ma loodan, et heakskiidu saanud komisjon jätkab tööd idapartnerlusega, sellepärast et tegemist on väärtusliku projektiga, mis toob idanaabrid lähemale meie standarditele. suur tänu, proua Kaljurand, palun. suur tänu, armas Federica, suur aitäh tehtud töö eest. minu märkused puudutavad täna Gruusiat nii nagu kolleegid ütlesid, siis põhiseaduslikud muudatused hääletas äh, Gruusia äh, maha, mis puudutab äh, valimissüsteemi aastaks kaks tuhat kakskümmend oli tegelikult parteideülene konsensus nende muudatuste üle, mis on kummaline, et tulemus on selline see tähendab, et inimesed tulevad tänavatele, on pettunud. kutsun üles kõiki poliitilisi osapooli tulemas kokku ja leidmaks lahendust, mis ei ohusta inimeste lootusi ning Gruusia demokraatlikku tulevikku. täna kuulasime äh, uut valitud komisjoni presidenti, ta ei maininud idapartnerlust, see oli dis-, see oli, vabandust, pettumust avaldav ja äh, Lõuna-Kaukasuse äh, töögrupi juhina tahan ma öelda, et kutsun üles kõiki äh, osapooli demokraatlikele äh, reformidele ning toetame nende demokraatlikke äh, eesmärke. suur tänu, proua teile ja nüüd kolleeg Kutšuk, palun. aitäh teile, juhataja, proua Mogherini. kasutan seda võimalust praegu äh, teid tänada äh, selle koja aktiivses töös osalemise eest ning äh, palju edu teile tuleviku äh, karjääris. idapartnerlus on Euroopa Liidu jaoks strateegiliselt oluline. Euroopa reeglite laiendamine Euroopa naabruses on väga oluline välissuhtluse jaoks, aga täna peame mõtlema uute prioriteetide ja uue lähenemise peale. olulisi muudatusi oleme me näinud oma idanaabrite hulgas viimastel aastatel, hoolimata oma ajaloolise tausta tõttu on äh, Moldova, äh, Ukraina ja äh, Gruusia tahtnud ligineda Euroopa Liidule. demokraatiad on endiselt õrnad ja me näeme pidevalt massiproteste korruptsiooni ja valitsuste suhtes. oluline on see, et lootus on külmutatud konflikti osas nendes, nendel territooriumitel. kutsun üles Euroopa äh, Komisjonil aitama rajada jõukad ja tugevad demokraatiad meie idanaabruses, aitäh! aitäh, kolleeg Vašikovski, palun! aitäh, juhataja, armas Federica! välisasjade nõukogus oli hea äh, koostööd teha ning äh, võtta teid vastu ka Euroopa Parlamendis siin ikka ja jälle. kolmkümmend aastat pärast seda, kui kommunistlikud režiimid on kokku kukkunud Euroopas, on Euroopa vaba, demokraatlik ning äh, üksteisele liginev äh, ei ole veel teaks, äh, tõeks saanud igal pool, väga palju on riike, kes selle poole püüdlevad ning pärast kümmet aastat idapartnerlus on vaja see algatus ümber vaadata meil on vaja rohkem algatusjõudu ning rohkem strateegilist lähenemist idapartnerlusele. meie kandidaatriigid äh, äh, üksteisega sarnasemaks muutmine ei ole äh, peamine. idapartnerlus vajab erineva, erinevat lähenemist, riigid vajavad erinevat lähenemist. laienemine on jah, sõna, mida me ei tohiks karta, see on välispoliitika võti Euroopa Liidus, isegi äh, kauge liikmelisuse perspektiiv aitab demokraatia siiret äh, vaba äh,, rahumeelselt tagada. Äh, liikmelisus on reformide katalüstiks, katalüseerijaks äh, ja Macronist erinevalt me peame olema avatud ja oleme valmis võtma uusi liikmeid meie Euroopa perre, aitäh! aitäh! nüüd on härra Muretsanil sõna kaheks minutiks, palun aitäh teile, eh, juhataja. proua Mogherini, mina tahaksin rääkida Moldovast. tegemist on riigiga Euroopa idapiiril. viimast korda, kui arutasime Moldova küsimusi täiskogul, valiti seal Euroopa-meelne valitsus, eh, see valitsus aga kukutati venemeelse partei poolt ning olukord on halvenenud. see on Euroopa Liidu jaoks väga halb meie naabruses on riike, kus on Euroopa-meelsed valitsused, nad tahavad ligineda Euroopa Liidule. niimoodi saame meie julgelt, turvaliselt elada Euroopa Liidus sees. Moldova olukorrad on halvenenud ning äh, proua kõrge esindaja, kaunid sõnad ei aita siin, mida on vaja teha? on vaja kõigepealt öelda venemeelsetele jõududele, millised tingimused on nende valitsuste ja Euroopa Liidu vahel. esimene venemeelne peaminister Moldovasse läks esimese visiidina kohe Venemaale. meie peame ütlema, millised on meie mängureeglid ja mida me ootame, ootame, et reeglitest kinni peetaks nimelt. siis eh, tahame me samuti tugevdada Euroopa-meelseid jõudusid me peame nad äh, läbirääkimiste laua taha tooma ja peame ütlema väga selgelt, et Euroopa-meelsed jõud, mis äh, viivad riiki edasi, neid me toetame. nii et mitte ainult kaunid äh, diplomaatilised avaldused, kaunid sõnad, see enam ei aita. suur aitäh! me esindame viitsada tuhandet ähm, eurooplast ja ma tahaksin arutelu jätkuks anda sõna härra Mikserile. meie jätkuv pühendumus idapartnerlusele ei ole mitte ainult äh, kuue idariigi huvides, vaid tegelikult ka Euroopa Liidu kui terviku huvides kasvav jõukus idapartnerlusriikides toovad meile ettearvatava ja stabiilsema naabruskonna ning halba mõju ei saa meie vastased sinna avaldada. olen nõus raportööriga Gruusia osas, mis murettekitavatest tendentsidest valimisseaduse muudatus oleks täielikult proportsionaalse esindatuse taganud, aga need hääletati parlamendis maha. see on äh, Äh, murettekitav, me ootame, et omaenda kohustustest, mis varasemalt võetud, peetaks kinni. Äh, Euroopa äh, eesmärki jagavad kõik poliitilised jõud peaaegu Gruusias ja ka inimesed, ärgem laskem kõike seda langeda sisemaise poliitilise kähmluse lõksu vaja on pakkuda lahendust äh, kriisile ning tagada, et äh, Gruusia enda inimesed ning ka rahvusvahelised partnerid näevad, et poliitiline protsess on läbipaistev ja usaldusväärne suur aitäh, palun järgmine kõne, Kruuslel. austatud kolleegid, Euroopa idapartnerlus, idanaaberlus on strateegiliselt tähtis Euroopa Liidu jaoks ja selle ees on väga tõsised väljakutsed pärast demokratiseerumislainet näevad on väljakutse nüüd heitnud oligarhid, kes ei tegutse inimeste huvides ja liigutavad neid riike Euroopa väärtustest eemale. loomulikult ei toimu see mitte eh, ilma välisosalejate mõjuta. Venemaa on agressiivselt ja avatult avalikult eh, mõjutanud eh, nende riikide protsesse ja Türgi on ka aktiivsem omaenda geopoliitiliste huvide teenimisel, siis on ka Hiina äh,, mis äh, tegeleb vaiksemalt ja nutikamalt, aga isegi pikama strateegiaga, mis õõnestab Euroopa Liitu veelgi rohkem. oluline on, et äh, Euroopa Liit tagaks äh, jätkuvat tuge idanaabritele demokraatlike jõudude jaoks, aitäh! suur aitäh teile ja nüüd palun härra Krasnodarski, ETSR. suur tänu teile, juhataja proua volinik. Äh, loomulikult, idapartnerlus äh, on äh, oluline see, et me toetaksime selle jätkumist, eriti kui mõtleme Vahemere Liidule. edu on olnud suur, aga samuti ei tohi me silma kinni pigistada probleemide ees teatud riikide puhul. me isegi näeme tagasiminekut näiteks Gruusia puhul Gruusia näib olevat väga heal teel, et minna edasi, aga viimastel kuudel samas oleme näinud äh, protestid, äh, mida on maha surutud äh, aina julmem tegutsemine ametivõimude poolt. Mm, ka peaminister oli mitte väga ammu aega tagasi alles Venemaa kodanik. nii et demokraatlike standardite parandamine Armeenias on kindlasti ka programmis kirjas, aga me peaksime äkki mõtlema ümber oma strateegia. edu sõltub sellest, et me oleme loogilised ja äh, usaldusväärsed ning ka sellest, kuidas me omaenda standardid rakendame. vabandage, härra Sokol tahtis sinise kaardi küsimuse esitada või te lihtsalt lehvitasite seda? kas te tõstsite oma sinise kaardi? jah, jah. hästi. sellisel juhul, kas te nõustute sinise kaardiga härra Sokolilt? härra Krasnodebski. Would you accept a blue card from kas te nõustute sinise kaardiga? jah. hvala lijepa. kolega spomenuli ste da su neke države nažalost otišle korak unatrag što se. Äh, mõningatel riikidel äh, me oleme näinud, et teevad äh, vähikäiku, mis puudutavad demokraatia õigusriigi arengut. kas Euroopa Liit on piisavalt tugevalt toetanud neid riike, küsin ma, ja kas teie arvate, et eh, Euroopa Liidul on ühtne poliitika selles küsimuses ning ta on võimeline toetama neid riike, aitäh. palun vastake. jah, sellel